nagu te näete, on nüüd siin meil toimunud väike eh, positsioonide vahetus. ja järgmine päevakorra küsimus on meil eh, proua Ashtoni eh, sõnavõtt ja see puudutab Lähis-Ida rahuprotsessi. proua Ashton, palun. Uh, um, härra president uh, austatud parlamendiliikmed mul on hea meel et ma saan täna kõneleda lähis-ida rahuprotsessist ja ma tahan kuulda ka parlamendiliikmete arvamust selle kohta meil on uh, tegemist väga olulise ja kiireloomulise ajahetkega praegu nagu me juba varem rääkisime, siis äh, Lähis-Ida ja selle ümbrus muutuvad kiiresti, ajaloolised sündmused leiavad ahetuse Tuneesias ja Egiptuses ja meil on kestev vägivald äh, Liibüas äh, ja on protestid Jeemenis, Bahreinis ja mujal. Äh, regioon äh, mässab ja osad on öelnud, et me ei peakski praegu keskenduma takerdunud Iisraeli-Palestiina läbirääkimistele, aga mina arvan, et asi on hoopis vastupidi. just praegusel hetkel on väga oluline panustada selle konflikti lõpetamisele see annaks olulise panuse kogu piirkonna stabiliseerimisele ja selle sõnumi olen ma viinud äh, sinna piirkonda ka oma külaskäikudel jaanuaris ja veebruaris ma kohtusin äh, peaminister Netanyahu ja president Abbasiga. et äh, saavutada rahu mõlemale rahvale, tuleb jõuda kokkuleppele. ma olen kindel, et Euroopa Liidul on selles protsessis oluline roll mängida välisasjade nõukogu võttis vastu selged suunised detsembris. ainus võimalik lahendus on lõpliku staatuse osas äh, läbirääkimiste pidamine. kui soovitakse saavutada kokkulepet, siis tuleb läbi rääkida äh, Jeruusalemma kui äh, kahe pealinna staatus ja ainult siis on võimalik, et kaks riiki, Palestiina ja Iisrael, toimiksid teineteise kõrval rahumeelselt mis puudutab asundusi, siis äh, selles osas on asi selge, need on ebaseaduslikud ja need äh, õõnestavad kahe riigi lahenduse leidmist. austatud äh, kolleegid, viiendal veebruaril olin ma kvarteti koosoleku juht Münchenis. me üritasime seda kvarteti tugevdada, elavdada ja ma usun, et see meil õnnestus. ÜRO, USA ja Venemaa, me kõik koos oleme äh, võtnud omale ambitsioonikad eesmärgid. me kohtusime kvarteti raames ka Brüsselis, kus osalesid Palestiina-poolsed läbirääkijad ning eh, esimest korda me kohtume kvarteti raames ka Iisraeli poolsete läbirääkijatega. Ban Ki-moon peaminister Lavrov, äh, välisminister Clinton ja mina kohtume ka peagi uuesti. et saavutada kahe riigi lahendust, peavad mõlemad riigid olema elujõulised, seetõttu on ääretult oluline, et Euroopa Liit on kõige suurem palestiinlaste toetaja nende riigi ülesehitamisel nii poliitiliselt kui ka rahaliselt me oleme juba heaks kiitnud esimese paketi sada miljonit äh, eurot, mis on osa kolmesajast miljonist eurost, mis on ette nähtud. me oleme suurendanud äh, raha eraldamist, et tugevdada palestiinlaste püüdlust äh, nende riigi ülesehitamisel. selline abi on ääretult oluline, et liikuda kahe riigi lahenduse suunas nagu parlamendiliikmed teavad, siis ma olen käinud äh, kaks korda Gazas, kohtusin äh, äriringkondadega, lastega, kodanikuühiskonnaga ja oleme kokku pannud äh, toetuspaketi, mis keskendub infrastruktuurile, haridusele ja eriti toetame piiriületuspunkti väljaehitamist, mille kaudu oleks võimalik järjest enam äh, tuua vajalikke tooteid äh, sisse Palestiinasse. ühtlasi kutsun ma üles äh, läbirääkimistele seoses Gilad Shaliti vabastamisega ja kutsun üles tema vabastamisele. meil saab olema juunis doonorite konverents äh, Pariisis ja minevikus on olnud ja tulevikus ka jätkama arutelusid äh, Lähis-Ida rahuprotsessi teemal. me oleme rääkinud äh, kahepoolsetest suhetest ja sellest, kuidas edasi minna olemasoleva tegevusplaaniga soovitavate lahendustega. ma tervitan iisraellaste valmisolekut äh, kohtuda kvarteti esindajatega homme. me peaksimegi liikuma kiiremini edasi otseläbirääkimiste suunas, see on äh, mõlema rahva huvides seal piirkonnas. ma usun, et peaminister Netanyahul on mängida oluline roll selles, et need läbirääkimised teoks saaksid austatud äh, parlamendiliikmed, äh, ma tahan kuulda teie arvamust siinkohal, ise lõpetan ja usun, et siin äh, kojas me kõik soovime, et see konflikt lõpuks ometi lõpeks ning et mõlemad pooled leiksid leiaksid sellise lahenduse, mis tagab stabiilsuse nii iisraellastele kui ka palestiinlastele ning aitab tõsta kogu selle piirkonna stabiilsust ja turvalisust ja ma loodan, et see juhtub peagi. Madam Ashton, aitäh, aitäh, proua Ashton ja nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad ja kõigepealt härra Salafranca EPP fraktsiooni nimel. aitäh, president, äh, kõrge esindaja, proua asepresident, daamid ja härrad ma arvan, proua Ashton, et te ütlesite täiesti õigesti, et olukord Vahemere lõunakaldal juhib tähelepanu kõrvale Lähis-Ida konfliktilt ning sealselt rahuprotsessilt see rahuprotsess on kestnud juba peaaegu kolmkümmend aastat ning on äh, justkui liiva jooksnud. aga asjad siiski arenevad, teie külaskäik on selle tõenduseks mul on teile paar küsimust, ma tahaksin teada teie seisukohta teatud asjade osas. täna hommikul me kõnelesime probleemidest, mis on Julgeolekunõukogus, kui raske on saavutada edasist resolutsiooni lennu, lennukeelutsooni kehtestamiseks Liibüas. mida te arvate mil määral need sündmused mõjutavad rahuprotsessi ning ning vetot, mida saaks rakendada läänekalda asunduste poliitikale. mis te arvate, kas see mõjutaks kuidagi näiteks Obama režiimi usaldus, administratsiooni usaldusväärsust? mida te arvate ka Palestiina omavalitsuse soovist äh, korraldada valimised enne detsembrit ja Hamasi äh, soovimatusest selles protsessis osa võtta? meieni on nüüd lekkinud dokumente. me teame, et Palestiina läbirääkija on tagasi astunud. kas te arvate, et need infolekked mõjutavad Palestiina poolt ja Iisraeli valitsust? milline on teie üldine arvamus, kuidas kõik need asjad mõlemat poolt mõjutavad, aitäh! ma arvan, et härra Lahi tahab esitada sinise kaardi küsimust härra Salafranca, kas te olete valmis küsimusele vastama? jah? niisiis äh, mul on küsimus proua Ashtonile, aga te ei vaadanud minu suunas ja siis andsite te sõna härra Salafrancale. ma kohe pärast proua Ashtoni sõnavõttu tõstsin sinise kaardi. ma annan teile vaba mikrofoni raames äh, võimaluse aga president, kui te saalis ringi vaatate, palun vaadake siiapoole ka, sest et muidu on äh, võimatu teie tähelepanu äratada. mina hoidsin sinist kaarti üleval viis minutit. et äh, sinise kaardi küsimust saab tegelikult esitada teistele saadikutele, mitte äh, komisjoni või nõukogu esindajatele. ja nüüd saab sõna kaheks minutiks proua de Kaiser aitäh, president, proua Ashton. täna oleme me kõnelenud lootusest, mis on tekkinud pärast revolutsioone Araabia riikidest. demokraatia on midagi sellist, mille poole me kõik pürime, siin ei ole erandeid. õigus elada vabaduses on äh, õigus, mis on universaalne ja sellist õigust tuleks ka universaalsena tunnust, tunnustada. mis puudutab palestiinlasi, siis ka nende kohta peaks see kehtima. kõneldes hetkeolukorrast, siis eh, Gazas noored palestiinlased, keda on väga palju äh, ei oma mitte mingisugust tulevikku, neil ei ole silmapiiril mingit lootust. Eh, mõnikord ei ole neil juurdepääsu tervishoiule, nad ei saa korralikku toitu, selline olukord on täiesti lubamatu me kõik jagame selliseid tundeid, aga ma tahaksin teada ja ma pean tunnistama, et ma ei saanud päris hästi aru sellest loogikast, mida Euroopa Liit assotsiatsioonilepinguga taotleb. Te kõnelesite sellest, ma olen äh, lugenud äh, ka protokolle selle kohta. Euroopa äh, Liit võtab sõna rahvusvahelise õiguse rikkumise teemal aga samas me oleme nõus selliste asjadega ilma igasuguste tagatisteta. me kõneleme positiivsetest stiimulitest põllumajanduse jaoks, keskkonna jaoks, õigusalase koostöö jaoks, trans-, transpordisektori jaoks, kosmosealase koostöö jaoks, teadusliku koostöö jaoks, mida tuleks assotsiatsioonilepingu raames tõhustada ja vastu ei nõua mitte midagi kui te kvartetiga kohtusite, te kutsusite sinna ka iisraellased, nad ei tulnud kohale. minu ülesanne, proua kõrge esindaja, ei ole teid kritiseerida, ma tean, kui palju tööd te teete, ma tean, et te olete pühendunud sellele kõigele. ja ma ei taha öelda, et teie meetmed ei kanna vilja, aga ma tahaksin küsida, et kas meil on õigus üldse midagi sellist täna teha? kas me saame tõesti leppida äh, selle survega, kas me saame äh, anda majanduslikke, sotsiaalseid ja poliitilisi soodustusi, pidades silmas, et nii paljud rahvusvahelise õiguse normid on lihtsalt rikutud. mina leian, et nii ei saa. samuti leian ma, et tegu on poliitilise veaga, eriti kui arvestada neid revolutsioone, mis Araabia maailmas on aset leidnud. niisiis, see oli proua de Kaise sotsiaaldemokraatide nimel ja nüüd võtab sõna proua Neits Utenbrock liberaaldemokraatide nimel president, kõrge esindaja, oma fraktsiooni nimel tahaksin ma kõigepealt öelda, et me oleme täiesti nõus nende eesmärkidega, mida te mainisite oma sissejuhatavas sõnavõtus. Te teete suuri jõupingutusi selleks, et puhuda elu sisse jällegi toppama jäänud rahuprotsessile ma usun tõesti, et see protsess on toppama jäänud ja sellele tuleks uut energiat sisse puhuda, et toimuks mingigi edasiminek. möödunud nädalal Euroopa Parlamendil oli võimalus äh, kuulata Iisraeli asevälisministrit, kes äh, tuli siis oma argumente esitama, kui nii võib öelda ta kutsus meid ühelt poolt üles mitte pidevalt keskenduma sellele, mis Palestiina okupeeritud aladel toimub, vaid äh, pöör-, pöörama rohkem tähelepanu sellele, mida me saaksime koos teha, Iisrael ja Euroopa Liit. meie jaoks oleks äh, selline lähenemine kergem, kui meil oleks äh, tõesti äh, Äh, tõsiseid viiteid selle kohta, et Iisrael on valmis rahuprotsessile uut hoogu andma. Äh, paraku on mul aga tunne, et Iisrael leiab, et äh, tormilised sündmused mitmetes Araabia riikides annavad talle rohkem hingamisruumi. nagu proua de Kaisergi, nii kardan ka mina, et siin võib tegu olla väga suure poliitilise veaga Iisrael peaks ära kasutama seda, mis täna toimub äh, ja kiirendama rahuprotsessi ja üritama sõlmida rahulepingut nii, nii kiiresti kui võimalik, aitäh! aitäh ja nüüd proua Auken Roheliste nimel, kaks minutit. tänan, härra president, ma tänan ka proua Ashtonit ma olen natuke pettunud äh, teie kõnes. selles osas on teil õigus, et me oleme praegu ajaloolises äh, hetkes ja me peame tegelema Iisraeli-Palestiina küsimusega, aga miks äh, ei mainitud siin Palestiina tunnustamise küsimust? aeg ju jookseb, tähtajad suruvad peale. ma tahaksin Euroopa Liidu kõrgeimalt välispoliitika esindajalt kuulda, et me töötame selle tunnustamise kallal. meil oli ühtne Euroopa Liidu positsioon hiljuti Julgeolekunõukogus, see mõjus väga hästi, resolutsioonis oli tõesti häid punkte sees, aga kui nüüd tulla pilve pealt alla reaalsusesse, siis läheb asi süngemaks. proua de Kaiser ütles samuti, et äh, Euroopa Liit äh, lubas äh, suurendada kontakte Iisraeliga, viia need kõrgemale tasemele, samas Gazat endiselt aktsepteeritakse ja proua Ashton räägib siin ainult äh, Kerem Shalomist, mitte kõikidest äh, piiripunktidest. meie muudkui maksame ja eraldame raha, aga kui palestiinlastel ei ole lootust oma riigile, siis me oleme selle raha lihtsalt aknast välja visanud. Euroopa Liidu usutavus on nüüd mängus selles ajaloolises olukorras, nii et need ilusad äh, tühjad sõnad, ähm, kui nad jäävad selliseks, nagu nad on, siis mis saab äh, meie usutavusest äh, ka kõikide teiste Põhja-Aafrika riikide silmis. tundub, et meil mõjub ainult raha argument ja mitte midagi muud. härra Stevenson, palun. suur tänu, president paroness äh, Ashton, mulle teeb väga muret olukorra areng. see äh, ülestõus, mis seal toimus, kui inimesed tulid tänavatel, eriti noored inimesed, kellel ei ole tööd, kui nendel puudub igasugune turvalisus, siis see äh, ülestõus suruti julmalt maha, eh, kakskümmend üheksa inimest eh, sai surma, tohundud sai, eh, tuhanded said haavata ja mulle tundub, et Nurjan Maliki praegusel hetkel on ta astunud tagasi paljudest eh, lubadustest ja nad tulid küll ehm, võimule, aga igatahes, kui nüüd eh, nad võimult kõrvaldatakse, siis me oleme tagasi seal, kust me alustasime eh, probleemid on Teheraani, Teheraanis probleemid on igal pool ja Eh, igatahes eh, eh, niisugused valimised, nagu seal kunagi toimusid aasta tagasi, ei ole küll vastuvõetavad. suur tänu ja nüüd siis härra Triandafilides poolteist minutit kuue nimel. suur tänu, president. jätkates sellest, mida siin me täna varem kuulsime, siis ma tahaksin eh, teada, milline on meie arvamus nende eh, nende eh, sündmuste kohta, mis toimuvad Lähis-Idas. tegemist on stagnatsiooniga. Euroopa Liit oleks võinud tegutseda hoopis teistmoodi, oleks võinud tegutseda õigesti vähemalt eh, eh, Palestiina puhul me midagi teeme, me aitame nendel eh, ehitada üles oma riiki, mis aga puudutab neid, neid Araabia maades sündmusi, siis me ei ole saatnud nendele õigeid sõnumeid me oleksime pidanud ütlema härra Abbasile näiteks, et nad peaksid ehitama üles õigeid institutsioone et tõepoolest oleks võimalik tunnustada sõltumatut Palestiina riiki. me kutsusime neid üles, eh, teda, seda kutsusid üles tegema teised ja tegelikult eh, Euroopa Liit ei öelnud selle peal koha peal jah. ma kutsuksin Euroopa Liitu üles mängima tugevat rolli selleks, et nende riikide inimesed, kes kutsuvad üles muutustele, saaksid ka meilt abi nende muutuste läbiviimisel. ühised programmid sotsiaaldemok-, sotsiaalmajandusliku arengu jaoks oleksid just niisuguseks vahendiks, aitäh! meie järgmine kõneleja on härra Pelder EFD nimel tänu, president. kõrge esindaja, mina tahaksin tulla tagasi kahe punkti juurde, mida te nimetasite. kõigepealt ma tahaksin toetada seda, et teie toetate otse läbirääkimisi ja möödunud nädalal oli mul au eh, pidada pikki arutelusid Iisraeli valitsuse esindajatega ja Knesseti esindajatega, Iisraeli parlamendi esindajatega. Te peate Eh, uskuma neid inimesi, kellega te räägite, sellepärast et nemad on need, kes peavad Palestiina omavalitsusega otse läbirääkimisi ning ma tahan teile kinnitada, et need otsesed eh, kontaktid toimuvad sellepärast, et eh, rahu tagamiseks on äärmiselt oluline, et mõlemad konflikti osapooled istuksid laua taga kui ähm, on vaja äh, vastutustundlikku valitsust, siis praegu on just nimelt aeg, kuidas seda, mil seda võib saavutada. Teie rääkisite äh, Gilad Šalili hirmsast saatusest, viis aastat on ta olnud äh, vangis. ma rääkisin tema isaga möödunud nädalal ja tema isa mõtles ja küsis, kas ikka Euroopa Parlament avaldab survet tema, eh, tema vabastamiseks ja ma palun, et te jätkaksite seda surve avaldamist. järgmine kõneleja ei ole saalis, nüüd ma annaksin kohe sõna härra Pötteringile. proua kõrge esindaja, austatud kolleegid Araabia maailm on sügavas muutuses, praegu inimesed võitlevad oma väärikuse eest Nad tahavad vabastust, demokraatiat ja õigusriiki nagu meiegi. on meie poliitiline ja moraalne kohustus äh, aidata Araabia riikide inimesi äh, tugevalt ja tõhusalt ma käisin eelmisel nädalal äh, Kairos ja kohtusin seal paljude noorte inimestega, nad on avatud, optimistlikud ja julged. see kõik avaldas mulle sügavat muljet. Egiptus ja teised Araabia riigid äh, saavad nüüd võimaluse demokraatlikuks arenguks. see on ka võimalus äh, Iisraelile, et äh, see ei jää lisaks Liibanonile ainsaks demokraatiaks Lähis-Idas. muuseas, muutusi Araabia maailmas tuleb ära kasutada ka rahu edendamiseks Palestiina ja Iisraeli vahel. kõik, mis äh, takistab rahu saavutamist, tuleb kõrvale jätta. Iisraeli poolne asunduste esindamine provotseerib palestiinlasi, Hamasi raketid provotseerivad iisraellasi, mõlemad peavad lõpetama kaks riiki turvalistes piirides heade naabritena rahumeelselt, see on eesmärk. praegu ei ole aeg äh, kõhelda ja tegutseda kitsarinnaliselt, me peame olema julged ja tegutsema riigimehelikult nii Lähis-Idas kui ka teistes Araabia riikides. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Svoboda, palun. tänan, härra president. olgem ausad Lähis-Idas äh, on diktaatorid äh, hoidnud äh, oma rahvast kontrolli all ja sellised riigid tihtipeale võivad kiiresti kokku kukkuda. Iisrael ei ole sekkunud Araabia riikide poliitikasse see on hea, aga Iisrael peaks nüüd kasutama võimalust äh, püsivaks rahuks, mis ei sõltu äh, mõningate diktaatorite suvast, vaid mis sõltuks rahvaste tahtest. ja praegu tõesti on äh, asundused praegu äh, siin äh, pinnuks silmas tõesti ja kui siin juba tsiteeritud asevälisminister ütles, et uusi alasid ei võeta, siis see on tõesti väga küüniline lähenemine asjadele, siin tuleb veto panna sellisele poliitikale ja ameeriklaste tõrkumine on siin suureks takistuseks me peame tunnustama ka valimisi ja nende tulemust, me ei pea tingimata tunnustama valimise võitjate poliitikat, aga ärgem äh, korrakem seda viga, mis me tegime, et me liigitame osad headeks valimisvõitjateks ja teised halbadeks. ja lõpetuseks, ma loodan, kõrge esindaja, et te tugevdate oma püüdlusi äh, Gilad Šaliti äh, vabastamiseks asundused on äh, takistuseks äh, tõsistele aruteludele ja samuti on takistuseks äh, Gilad Šaliti jätkuv vangistus. ma loodan, et me suudame mõlemale probleemile läheneda niimoodi, et meil saavad olema mõistlikud ja konstruktiivsed rahuläbirääkimised Lähis-Idas. tänan. tänan, härra Svoboda ja järgmisena saab sõna härra Lambsdorff. tänan, härra president. kontrast on ju tõesti silmatorkav. me vaatame neid suuri muutusi äh, Lähis-Idas, äh, me rääkisime täna Liibüast, varsti räägime uuesti Egiptusest ja äh, Tuneesiast, aga samas on täielik seisak rahuprotsessis. parunes Ashton tõesti oli äh, suurepärane saavutus teie poolt, et te äh, kvarteti kohtumise suutsite korraldada. meil on vaja edasiliikumist äh, selles piirkonnas, see oli väga positiivne saavutus ja ma tunnustan seda, et siin kojas te tihtipeale kuulete kriitikat, nii et võib-olla ka kiitus on siinkohal omal kohal. aga mis puudutab sisu, siis ausalt öeldes ma ei usu, et Iisrael suhtub äh, skeptiliselt Araabia riikide demokraatiasse, aga me, muutused ei ole veel äh, lõppenud ja ma toetan täielikult äh, seda, mida ütlesid kolleegid Pödering ja Svoboda, et meil on praegu suur võimalus lahendada see rahuprotsessi küsimus, asunduste ehitamine peab loomulikult lõppema, selles osas me oleme nõus üle fraktsiooni piiride. Need revolutsioonid Araabia maailmas tegelikult puudutavad ka Palestiinat, ka Hamasi vastu on äh, protestitud. Lääne kaldal on meil vähemalt äh, mõõdukas partner, aga Gaza sektoris meil selliseid partnereid absoluutselt ei ole. suur tänu, proua Kill Nielsen saab sõna järgmisena. Merci, monsieur le president. Madame aitäh, äh, president, kõrge rep-, kõrge esindaja. siin on selline veider kalduvus meil Euroopa Liidus. vaatamata sellele, et me teeme avaldusi, kus kritiseerime Iisraeli inimõiguste rikkumise eest, teevad liikmesriigid ometigi kõik selleks, et tugevdada majanduslikke ja poliitilisi sidemeid Iisraeliga, eh, seadmata mitte mingisuguseid tingimusi Euroopa Liit on uuendanud oma assotsiatsioonilepinguid Iisraeliga, öeldes, et me kavatseme tõhustada koostööd mitmetes valdkondades, konkurents, juurdepääs turgudele, me tahame integreerida Iisraeli Euroopa teadusruumi, Europoli, Euroopa Kosmoseagentuuri ja nõnda edasi. kolmekümne esimesel jaanuaril äh, andis äh, komisjon loa edastada Euroopa kodanike isikuandmeid Iisraelile me teame, et Iisraeli äh, salaagendid on kasutanud Euroopa kodanike dokumente selleks, et panna toime mõrvu välisriikides. Äh, Iisraelil on äh, kontaktid Euroopa ülikoolidega. et nad saavad ligemale viis miljardit eurot toetust ja Need toetused lähevad näiteks nende mehitamata lennuaparaatide tege-, valmistamiseks, mida kasutatakse inimeste vastu Gaza sektoris. milline millistest meetmetest me siin saame kõnelda, kui tuhanded veoautojuhid demonstreerivad kaasas, kes, nad protesteerivad piiriületuspunktide sulgemise vastu mida me oleme teinud selleks, et lõpetada koloniseerimine Jeruusalemmas, asunduste rajamine läänekandal? Äh, palun äh, tulge välja tõelise sõnumiga kõigile palestiinlastele, andke neile lootust. Te peate neid aitama, proua kõrge esindaja. aitäh ja järgmine kõneleja on härra Le Jarak. aitäh, president, proua kõrge esindaja Araabia rahvas soovib olukorra paranemist, aga üks asi on erinev. Palestiina ei võitle oma juhtide vastu, nad võitlevad oma naabri vastu, kes neid alandab, koloniseerib neid. palestiinlased soovivad oma äh, riiki, nad tahavad oma asju ise ajada äh, kõrge esindaja, ma kuulsin teie selgitusi, aga me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa Liit asub kindlamale seisukohale ja on aktiivsed. Araabia äh, rahvad vaatavad meie poole, äh, ka Iisraeli poole pealt peavad toimuma muutused. inimõigustest tuleb ka Iisraeli poolel kinni pidada, sealhulgas ka, äh, seda tuleb vaadata ka assotsiatsioonilepingu kontekstis ja loomulikult Gilad Shalidi juhtum mida me saaksime teha selleks, et ta vabastatakse? samuti Salama Muri, kes on samuti Iisraeli vanglas. mida me saame tema heaks ette võtma, kõrge esindaja, meil on vaja tugevat poliitikat, meil on vaja meet-, tegev-, tegusid, me peame tõesti näitama, et Euroopa Liit tunnustab äh, Äh, Palestiina riiki tema kuuekümne seitsmenda aasta piiridega ja pealinnana Ida-Jeruusalemma, aitäh ja nüüd saab sõna härra Provera, palun. aitäh, president. Euroopa Liit on Palestiina omavalitsuse peamine rahastaja, me eraldame aastas ligemale miljard eurot aga rahuprotsessis on meie roll üsna väike selline abi annaks meile õiguse äh, nõuda, et osapooled tuleksid läbirääkimiste laua taha tagasi. rahumeelne kooseksisteerimine Palestiina ja Iisraeli vahel on probleem, mida ei saa lahendada Palestiina riigi ühepoolse tunnustamise läbi. Palestiina pole ennast isegi ise veel iseseisvaks kuulutanud. meil on vaja äh, tugevat toetust, meil on vaja osapooled jällegi läbirääkimiste laua taha saada, tuleb lahendada lahendamata küsimused nagu piirid, Jeruusalemma staatus, pagulaste küsimus. isegi osaline kokkulepe tugevdaks mõõdukate inimeste see positsiooni mõlemal poolel, aitäh. aitäh, härra Provera ja nüüd annaksin sõna proua Tootsile üheks minutiks. aitäh, president, aitäh, kõrge esindaja muutuste tuul, mis Lähis-Idas praegu puhub, tõotab demokraatiat ja mitte keegi ei saa eitada, et Tuneesia, Egiptuse ja ka Liibüa rahvas väärib demokraatiat ja vabadust. ma olen kõrge esindajaga ka nõus, et need sündmused eh, tegelikult nõuavad, et me pööraksime oma tähelepanu uuesti rahuprotsessile. Eh, hiljutiste külaskäigude eh, käigus sinna piirkonda olen ma täheldanud, et iisraellased on äh, mures. Äh, Palestiinas valitseb poliitiline vaakum ning me peame vaatama, kuidas me selles olukorras saame kõige paremini aidata rahuprotsessi kui ka regiooni stabiilsust. me peame aru saama, et Iisrael vajab julgeolekut ja äh, samas tuleb kinni pidada kokkulepetest naaberriikidega, need on olulised nurgakivid, samuti peab tunnistama, et naabruspoliitika on läbi kukkunud, me kulutame äh, üks koma viis miljardit eurot aastat sellele poliitikale me peame sellest poliitikast ka mingit tulu saama, kui me vaatame näiteks Egiptust, kus äh, kümneid tuhanded inimesed on tööta, kellel ei ole mitte mingisuguseid äh, väljavaateid, võib-olla peaksime tunnistama, et tulevaste resolutsioonide seemned on juba külvatud, aitäh! ja meie järgmine kõneleja on härra Milan Mon üheks ja pooleteiseks minutiks. september kaks tuhat üksteist ma tahaksin tõepoolest näha, et eh, see on aeg, mil lõpevad läbirääkimised eh, Palestiina ja Iisraeli vahel, et tekivad kaks riiki, mis eh, kõrvuti elavad, aga tegelikult meil on aega jäänud ainult kuus kuud. läbirääkimised peavad minema edasi, aga asunduste loomine takistab seda protsessi. minu arvates muutub järjest Eh, raskem leida Palestiinas selliseid eh, tasakaalukaid liidreid, kes seda protsessi edasi viiksid ja see pole ka midagi imekspandavat, vaadates, eh, millised on olukorrad. ja niimoodi muutub järjest raskemaks luua ka elujõulist Palestiina riiki. proua Ashton, ma olen teiega nõus, et me ei tohi lubada eh, poliitilisel vägivallal rikkuda läbirääkimiste protsessi, aga me peame arvestama inimeste tõelisi püüdlusi. ja mulle tundub, et eh, Iisraeli vastuseis kõigile sellele ei ole üldse asjale kasuks. Nad peavad arvestama oma naabritega, Araabia maadega. ma tahaksin öelda, et me peame leidma eh, lahenduse niipea kui võimalik ja Euroopa Liit saab aidata kaasa rahuprotsessi edendamisele eh, ma loodan, et te jätkate tööd ka kvarteti raames, ma tõepoolest eh, arvan, et teie ametkond seda teeb. suur tänu ja nüüd on sõna härra De Rossal suur tänu, eh, praegune olukord selles eh, regioonis eh, näitab, et naabrid pöörduvad demokraatia poole, takistuseks on Iisrael mina olin kaasas käinud parlamendi delegatsiooni juht ja ma kohtusin seal pisikese poisiga, kes tõi meile oma mänguasju näha ja ta ei olnud üldse kindel, et kui ta koju tagasi läheb, siis on tema perekond seal alles. E, ja tuletage meelde e, seda, et e, kõik tahavad, et mõlemal pool piiri, et tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmenda aasta piirides taastatakse Palestiina riik. see on see on täiesti ehm, veider, et me ei suuda äh, takistada ehm, asunduste loomist, me peaksime kõik ütlema härra Netanyahule, et tema ehm, liitlased ütlevad talle ei, kui jätkub asunduste loomine ning tõepoolest ma palun teid, proua Ashton, takistage ja lõpetage see asunduste loomine. me peame toetama seda püüdlust, et palestiinlased saaksid rahumeelselt luua oma riigi, sest kui me seda ei tee, siis ei ole teada, millised on tulemused. suur tänu ja järgmisena härra Davis. Iisraelil ei ole suuremat eh, sõpra eh, Euroopa Liidus, kui eh, see on Saksamaa ja proua Merkel karjus eh, Netanyahu peale, ütles, et näidake meile, mida te teete rahu teel, aga praegusel hetkel on lahu rääpi, rääkimised lõppenud, aga olukord koha peal kogu aeg muutub ja asjad muutuvad järjest raskemaks. võimatu on midagi saavutada. lugupeetud kõrge esindaja, teil, teil on võimu, et eh, midagi teha, aga kui te, eh, kui me vaatame assotsiatsioonilepingut, siis seal võib lehekülge lehekülgede, sellel oleks võinud lisada lehekülgede viisi ähm, inimõiguste rikkumisi eh, Iisraeli poolt, aga kas on siis imekspandav, kui me niimoodi käitume, kui me Iisraelit hukka ei mõista, et palestiinlased kasutavad topeltstandardeid? palestiinlased on nõrgad, nõrgad, nõrgad ja Eh, niikaua, kuni teie olete argpüks ja kasutate neid sõnu, mida Iisrael eh, kuulda tahab, ei juhtu mitte midagi. suur tänu. ja meie järgmine kõneleja on härra Kempel-Pennemann. härra president, eh, terroriseeritakse praegu Liibüa rahvast ja ja Euroopa Liit on praegu püüdnud teha midagi Liibüa jaoks proua äh, Ashton tahab äh, saada veel rohkem vahendeid, äh, tahab saada rohkem vahendeid välisteenistuse jaoks ja praegu on meil tohutu tegevuste duplitseerimine, meil on välisteenistus, meil on agentuurid ja Liibüa kriis Eh, tähendab seda, et eh, et represseeriva valitsuse käes on praegusel hetkel eh, lennukid, mida nad saavad kasutada. proua Thatcher Falklandi kriisi ajal tegutses nii, et ta oli võitmatu, aga praegusel hetkel on meil vaja tegutseda täpselt samamoodi. suur tänu ja nüüd järgmisena sõna härra Predal tänan, härra president. sooviksin rääkida sellest pessimismist, äh, mida me oleme kuulnud seoses äh, mässudega Vahemere ääres, on öeldud, et äh, sellest rahuprotsessist ei, ei saanud asja. Öeldakse, et seda protsessi blokeeritakse järjest enam ja tulemus on järjest väiksem, aga loodetavasti see siiski ei saa nii olema. viimased sündmused äh, näitavad, et meil on tõesti vaja kiireid edusamme teha rahuprotsessis ja Euroopa peab siin võtma liidrirolli, sellepärast et äh, meil tuleb pidada kinni lepingutest, mis näevad ette tähtaega septembris kaks tuhat üksteist. ma õnnitlen kõrget äh, esindajat tehtud töö ja püüdluste eest. viimastel kuudel, eriti mis puudutab äh, praktilist lahendust äh, kahe riigi näol, meil tuleb äh, tõesti mõlemad osapooled sama läbirääkimiste laua taha tuua. me võime pidada eelläbirääkimisi iisraellaste ja palestiinlastega eraldi, sest ka see on edusammuks meil tuleks kindlasti elavdada rahuprotsessi, aga me ei tohi lubada seda, et me ei jätka sealt äh, edusammudest, mis seni on saavutatud. suur tänu, härra president. kolleegid. Vahemere piirkond äh, on nüüd jälle maailma uudiste esinumber. Euroopa Liit ei ole tegutsenud aga tugevalt ei kaubanduses ega rändevaldkonnas. kõik see, mis toimub Põhja-Aafrikas, mõjutab ka Lähis-Idad, kus rahuprotsess on äh, ohus. kõrge esindaja, Euroopa peab aitama iisraellastel ja palestiinlastel läbirääkimisi uuesti alustada ja seda lähtuvalt äh, ettepanekutes, milles nõukogu ja parlament äh, kokku lepivad. me peaksime julgustama Iisraeli investeerima muutustesse, peaks äh, ühendama rahu ja turvalisuse ja Iisrael peaks kindlasti vähendama survet okupeeritud aladele ja lõpetama asunduste poliitika, kui tõesti soovitakse, et läbirääkimised algaksid. mitte keegi ei ole kaitstud nende muutuste eest, äh, mis praegu seal piirkonnas aset leiavad ja kui me soovime seda konflikti lahendada, siis äh, tuleb toetada iisraellasi ja palestiinlasi õiglase lahenduse leidmisel. tänan. järgmisena proua Desarnes. tänan ja tõesti maailm muutub, eriti just Lähis-Idas, demokratiseerimine on jõudnud Araabia maailma. meil tuleb vaadelda seda võimaluse, mitte riskina. me peame tagama demokraatia juurdumise nii Palestiinas kui ka Iisraelis hetkel on nad silmitsi teatava reaalsusega, ehk siis sellega, et maailm nende ümber muutub ja ka nemad peavad muutuma, nad peavad sellest aru saama. meil tuleb edendada dialoogi ja aidata alustada tõelisi läbirääkimisi, nii et oleks õiglane rahuprotsess, mis tooks endaga kaasa kaks teineteise kõrval rahumeelselt toimivat riiki. praegu on meil otsustav ajajärk, meil tuleb see võimalus ära kasutada võib-olla oleks võimalik määrata ametisse Lähis-Ida erisaadik, kes annaks meile rohkem infot olukorra kohta. kolleeg Liisek, palun. kõrge esindaja, Euroopa Parlamendi saadikuna oli mul viimaste kuude jooksul võimalus käia külas mõningates Lähis-Ida riikides Süürias, Palestiina omavalitsuse territooriumil, Iisraelis. ja üks selle piirkonna juhtidest äh, ütles mulle, et äh, saatke Euroopa juhtidele järgmine sõnum. seda asja tuleks äh, tugevamalt ajada. kui tõsiselt selle teemaga tegeleda, siis terendab äh, Nobeli rahuauhind. nii et see on minu poole sõnum kõrgele esindajale. Euroopa Liit peab olema tugevamalt kaasatud äh, sellesse rahuprotsessi. Ameerika Ühendriikidel on omad piirangud peol seoses selle teemaga. me peame loomulikult tegema koostööd USA-ga, arvestades seda, milline strateegiline partnerlus on USA-l Iisraeliga ja kõrge esindaja, teie peaksite kasutama kõiki võimalusi, mis Euroopa Liidul on. eelmisel nädalal toimus äh, ühiskoosolek, kus osalesid Poola valitsus ja Iisraeli valitsus. Sikorski, Tusk, äh, välisminister ja peaminister äh, külastasid Iisraeli. me peaksime ka selliseid võimalusi ära kasutama dialoogiks. järgmisena saab sõna härra Pasku, palun Lähis-Ida küsimus on äh, keeruline, aga see muutus äh, hiljuti veelgi keerulisemaks ja loomulikult äh, kõige parem oleks vaadata ja oodata ära, mis toimub. Palestiinas on nüüd küsimus, et kes siis võidab, kas Hamas laiendab oma mõjuvõimu ka läänekaldale, see on tõenäoline, see, et Abbas saab Gazas mõjuvõimu, on vähem tõenäolisem. Iisraelis on äh, praegu äh, kaks äh, arvamust, esiteks läbirääkimiste taasalustamine ja teine on asunduspoliitikaga jätkamine. aga kui meil on nägemus ja pühendumus edasi liikuda, siis oleks võimalik praegusest tupikseisust üle saada, ükskõik kui illusionistlik see ka hetkel ei tundu. tänan ja nüüd saab sõna proua Giannaco pooleteiseks minutiks. suur tänu, härra president. ma olen nõus äh, kõrge esindaja kommentaaridega, et praegu on õige hetk äh, põhjalikult äh, sekkuda ja taasalustada läbirääkimised Lähis-Idas mitte keegi ei saa ignoreerida Põhja-Aafrikas toimuva olulisust. Iisraeli ja Palestiina küsimust on kasutatud ähm, alibina nii terroristide poolt kui ka teiste poolt üle kogu maailma ja see on põhjustanud probleeme moslemi kogukondades. Teie peate tegutsema, proua kõrge esindaja. see saab olema ka katseks Euroopa Liidu jaoks, tõstamaks, kas Euroopa Liit on võimeline saavutama selliseid äh, tulemusi, nagu näiteks USA, loomulikult Euroopa Liit äh, pakub majandusabi, aga me peame sellest äh, edasi minema, me teame, mis on ju juhtunud selle majandusabiga minevikus. lisaks sellele on demokraatliku riigi ülesehitamise küsimus ilma seda teed minemata muutub kogu olukord ääretult keeruliseks. niisiis. läbirääkijad peavad aitama üles ehitada tõelist demokraatlikku süsteemi, see on ääretult oluline, proua kõrge esindaja. ja ma usun, et ähm, see tegevus saab ikka olema ka tõhus, äh, lähtudelt sellest, mida te meile ütlesite Nüüd proua Kolarska-Bobinska, palun. Mm, rozmawiając z politykami. austatud e, komisjon, kolleegid, kui me arutleme sel teemal, siis tihti on kuulda seda lauset, et Euroopa Liit e, maksab, aga ei ole mõjutaja. Euroopa Liit peaks aga olema eelkõige just viimast ja mis puudutab seda kvartetti, siis äh, osad äh, rohkem austavad seal Venemaad, teised äh, USA-d, aga Euroopa Liit on ähm, erapooletu. Öeldakse, et meil ühtset poliitikat ei ole, kuna liikmesriigid suhtuvad selles konflikti erinevalt. hetkel meil on ainulaadne võimalus meil on välisteenistus, meil on kõrge esindaja tegutsemisvõimalused on olemas. nüüd meil on uus äh, dokument äh, selle kohta, mis puudutab äh, Vahemere piirkonna abistamist partnerlus suhetes demokraatia ülesehitamisel ja nii edasi. võiks vaadata meie idapoliitikat, võiks teha sellest järeldused ja kanda seda üle ka Vahemere piirkonda. Euroopa Liit on äh, tugevalt aidanud äh, kaasa arengule näiteks Poolas ja paljudes teistes äh, Ida-Euroopa riikides me peaks ära kasutama neid kogemusi. proua Muskardi. proua Muskardiini, aitäh, kõrge esindaja. rahu sünnib kõigi poolte astutud sammudest. me peame vaatama, milline on Iisraeli sammude mõju. me peame hoolitsema selle eest, et kõik selle piirkonna riigid annavad miinimumtagatised, nii et, et tõesti suhted riikide vahel rajanevad vastastikusel austusel. meie välispoliitika on äh, täna uutmoodi poliitika Äh, me ei äh, avalda survet ainult mitte läbi demokraatia, vaid ka läbi kaubanduslepingute. minu arvates ei saa me jätkata lihtsalt projektide rahastamist, kui tulemused äh, ei ole kooskõlas kulutatud summade suurusega. või kui äh, sealt ei sünni mingit kasu rahuprotsessile ja demokraatlikele protsessidele äh,, Palestiina rahval on õigus riigile, seega me peame sekkuma majandusrindel, me peame äh, kasutama vaatlejaid, äh, kes jälgivad, kuidas meie antud abi kasutatakse. Äh, viimase paari kuude sündmused mõjutavad väga suurt geograafilist piirkonda ning see kõik tähendab seda, et Euroopa saab nüüd mängida palju olulisemat ja otsustavamat rolli ning saab kaasata protsessi rohkem noori inimesi, sest just nimelt nemad on need, kes saavad anda oma panuse eh, tugevalt juurdunud demokraatliku ühiskonna rajamisele, sest meie ei ole suutnud seda tagada, aitäh! ja nüüd läheme siis vaba mikrofoni vooru juurde ja härra Arlaki saab siis kõigepealt sõna. Eh, mul on üks küsimus proua Ashtonile ma kuulasin ära teie sõnavõttu ja mul on tegelikult kaks küsimust. Teie hinnang äh, Lähis-Ida rahuprotsessi mõju kohta sellele, mis praegu toimub Põhja-Aafrikas. kas teile ei tundu, et meil on praegu olemas võimalused, kuna esiteks äh, ülemaailmne inimõiguste platvorm on palju olulisemal kohal ning äh, inimõiguste rikkumise talumislävi Lähis-Idas on nüüd ka palju madalamal. ning teine küsimus oleks see, et kas teile ei tundu, et ümber piiratud kiir-, kindluse psühholoogia, millest Iisrael on oma välispoliitikas siiamaani jätkunud äh,, järginud, ei oma erilist äh, alust sellepärast, et oht, mida kujutavad endast demokraatlikud režiimid, on palju väiksem sellepärast et demokraatiad ei sõdi üksteisega. ning kõik see annab äh, väga jõulise panuse äh, Lähis-Ida probleemide lahendamisse. aitäh! ma näen, et härra Tänok sooviks sõna saada, härra Tänok, palun. Äh, ma tahtsin äh, vaba mikrofoni voorus sõna ja tahtsin esitada ühe küsimuse. kas ma olen juba saanud ühe minuti, jah? ma ei saanud päris hästi aru. Euroopa Liit on osaks kvartetist, aga minu arvates erilisi edusamme rahuprotsessis ei ole. ja see suluseis ilmselt kestab senikaua, kuni valitseb ebakindlus Araabia maailmas, Iisraeli vaatevinklist ning ma pean tunnistama, et ma olen eh, Euro-, Iisraeli Euroopa sõprade delegatsiooni aseesimees Äh, ütleksin, et need sündmused juhivad tähelepanu eemale rahuprotsessist. Äh, ma tänan, ma olen tänulik, et Egiptuse valitsus tahab äh, kinni pidada rahulepingust Iisraeliga ja loodame, et Kairos ei saa võimule islami vennaskond, aga ma tahaksin, et Euroopa Liidu abi Iisraelile oleks seotud ka rahuprotsessiga Palestiina riigi juhib praegu Hamas, mis on äh, lubanud Iisraeli hävitada ja see on suurim takistus rahule. Iraan kujutab samuti ohtu Iisraeli eksistentsile, sest et rahu selles piirkonnas ei ole võimalik senikaua, kui Iraan raha, rahastab äh, Hezbollah'd ja teisi fanaatikuid ja kuidas selgitada kahe Iraani äh, sõjalaeva Suessi kanali läbimist? Äh, Egiptuse ja Iraani äh, teineteisele lähenemine on väga murettekitav äh, probleem ja ma tõesti soovin, proua kõrge esindaja, teile edu sellel miiniväljal, mis teie ees seisab. härra Paška. kõrge esindaja, rahuprotsess Lähis-Idas on läbimas väga rasket ajajärku Araabia riigid arenevad äh, äh, praegu äh, ja keegi ei oska te tegelikult öelda, millises suunas need sündmused liiguvad. olukorda ei tee kergemaks ka Iisraeli administratsioon Äh, kes jätkab uute asunduste rajamist Palestiina territooriumile. ma arvan, et sellises olukorras on meil ainult üks võimalus. me peame kõiki osapooli kutsuma üles pühenduma rahuprotsessile. me peame veenma oma Iisraeli partnereid hoiduma tegevusest, mis põhjustaks viha araabi, araablaste hulgas. samas peaksime osalema selles, mis toimub Araabia riikides, me peaksime hoolitsema selle eest, et Äh, võimule tulevad äh, demokraatlikud jõud, kes äh, suudavad lahendada arukalt praegused konfliktid, suudavad neid lahendada ilma eelarvamuste ja vihkamiseta. kokkupõrkavad huvid selles piirkonnas ei tule olukorrale loomulikult kasuks, aga loodetavasti on Iisraeli valitsus mõi-, mõistnud, et praegu on käes aeg pragmaatilisteks suheteks Palestiinaga, aitäh! teen äh, lühidalt. härra Tänok äh, mainis Iraani laevu, mis läbisid äh, Suessi kanalit ja ma tahaksin küsida kõrgelt esindajalt, et kas see kõik toimus nii, et Egiptus ei äh, saanud rahvusvahelisest õigusest äh, seda läbisõitu äh, üldse keelata või on siin mingisugused poliitilised põhjused selle kõige taga? ma usun, et proua Ashton pani kirja kõik küsimused ja punktid, mis tõstatati ja nüüd ta vastab. suur tänu ma püüan vastata küsimustele nii täielikult kui võimas, võimalik, aga tegelikult eh, Lähis-Ida eh, rahuprotsessi puhul on eh, väga suur pakilisus ja vaja on selles teemas edasi liikuda. mis meie suudame saavutada Euroopa Liiduna, siis eh, see on äärmiselt oluline, aga ma ei taha kuulda niisugust fraasi, et me oleme maksjad, mitte tegijad. Euroopa Liidu roll on väga oluline aga võib-olla meie, meisse suhtutakse teistmoodi Eh, suhtumine meisse on muutunud ja mitte ainult koha peal. ma alustaksin sellest, mida ütles härra Salafranca, ta esitas väga konkreetsed küsimused. Eh, küsimus on siin Julgeolekunõukogu vetos, mille USA pani asunduste küsimustele. Eh, oli resolutsiooni ettepanek. ja nagu te teate Eh, sellest tuli suur kisakära. Nendel mm, viimastel päevadel enne seda hääletust olin ma ise Palestiinas, kohtusin nende inimestega meie positsioon on sõnaselge. meie E, oleme ühel meelel selles osas, et me peame e, asundusi ebaseaduslikeks. Nendest ei ole kasu mitte kellelgi. see küsimus tuleb lahendada sedamoodi, et neid asundusi enam rohkem ei ehitataks. kas lepitakse kokku, kas jõutakse kokkuleppele või mitte, e, seda ei oska ma praegu öelda, aga niisugune on reaalsus minu arvates see ei mõjuta dramaatiliselt meie suhteid eh, USA-ga, sellepärast et tegelikult USA ei suuda ka hästi seletada oma positsiooni, aga me töötame ikkagi käsikäes palestiinlastega. Mm, tundub, et väga palju tööd on veel teha, kuid ma ei taha üldse kuidagimoodi vähendada eh, selle praeguse aja raskust oma sõnades. ma mm, osalesin mitmetel kohtumistel, näiteks peaminister Fayete eh, oli kohal ja ma kohtun temaga varsti uuesti ja me arutame seda küsimust ja ka paljusid teisi küsimusi. ma tõepoolest loodan, et valimised saavad toimuma aga te küsisite ka mm, eh, nendest, eh, sellest eh, läbi tilkunud informatsiooni kohta, mis puudutas ehm, Palestiina pealäbirääkijat ja see nõrgendas härra Abbasi positsiooni. mulle tundub, et mõju oli sellel kahene, sest kui püüakse Eh, panna kokku mingit läbirääkimispositsiooni, siis öeldakse väga erinevaid asju ja kui nüüd osa mingitest nendest dokumentidest eh, läbi tilgub, siis see võib jätta vale mulje. Eh, tegelikult läänekaldal ja kaugemalgi tunti muret selle üle, mida öeldi, kuid tundus, et arusaamatusi oli ka Iisraeli poolel, sellepärast et nad arvasid, et iisraellased, et palestiinlased ütlesid midagi, tegelikult kõigel sellel kokku oli eh, väga huvitav mõju, võib-olla, eh, võib-olla pikas perspektiivis eh, võiks isegi niisugusest vastuolust olla midagi kasu mis ei juhtunud, oli see, et meie positsioon ei muutunud. meil on olemas assotsiatsioonileping ja assotsiatsioonileping eh, sõltub edust Lähis-Ida rahuprotsessis. meil on äh, Äh, vaja tihedamat koostööd, sest me usume Iisraeli tulevikku, me usume, et tulevik on kahel riigil. me tahame ehitada üle oma, üles oma poliitika nendel aspektidel, aga meie ei saa eh, saavutada edu, eh, tähendab, meie ei ole need, kes saavutavad edu Lähis-Ida eh, rahuprotsessis, tõepoolest protsessi me peame kiirendama, selles osas oleme teiega nõus Eh, me peame eh, ütlema sõnaselgelt Iisraelile ja Palestiina eh, poolele, et asjad tuleb liikuma panna, sellepärast et regioon muutub. ma nüüd ei usu, et Egiptuses tekib sõjaline probleem, ma seda tõepoolest ei arva, kuid me tahame näha, millisena liigub edasi Egiptus. ja see on eh, tõepoolest mõlema poole huvides, see on eh, Iisraeli rahva huvides, see on eh, Palestiina rahva huvides teha oma valik praegu, ma usun seda oma kõige sügavamas hingepõhjas ja seda ma olen öelnud ja ma jätkan selle kordamist kõikidele pooltele räägin sellest ka kvartetis e, tõepoolest, e, härra Pelder, meil on vaja otseseid läbirääkimisi. E, on vaja usaldusväärsust vastastikku, on oluline see, et palestiinlased suudaksid minna läbirääkimiste laua taha nii, et neid toetab Araabia liiga ning Eh, ma eh, eh, kohtusin Araabia liigaga ja varsti saab Araabia, Araabia liiga eesistujaks Prantsusmaa, kuid on oluline see, et, et nad hõlmaksid neid inimesi, kes toetavad ka Iisraeli, sest see on oluline rahu jaoks. oluline on tõmmata kaasa inimesi, Eh, partnereid, kõiki, kes saaksid midagi eh, anda eh, rahuprotsessi edenemisele. kvartett on tõepoolest üks väga oluline instrument. ma tõepoolest töötan selle nimel, et me saavutaksime edu. Euroopa Liit on mänginud olulist rolli, väga olulist rolli. ja ma loodan, et me suudame seda tempot jätkata meil on vaja minna edasi kiiremini ja kaugemale. oluline on see, et eh, kvartett toimib, kui eh, esindajad saabusid möödunud nädalal Brüsselisse, siis mina nägin võimalust eh, rõhutada nendele, kuivõrd mm, oluline edasiliikumine on Eh, palestiinlased ja iisraellased on eh, mõlemad väga mures selle pärast, mis toimub, nad on närvilised olukorra üle Põhja-Aafrikas ja tegelikult eh, kui nüüd mm, läbirääkijad kokku said, kui nad üksteise, kui nad üksteise positsioonidega tutvusid, siis tundus nendel olevas ühtne tahe edasi liikuda kui rääkida piiriületuskohtadest ja praegusel hetkel on tegemist ühe piiriületuskohaga, siis me oleme panustanud suuresti selle piiriületuskoha infrastruktuuri. kohtusin ma seal inimestega kaasas käies, kohtusin ma ka noorte inimestega ja nemad ütlesid, et eh, üks kõige olulisem asi kaasas on see, et majandus uuesti toimima hakkaks eh, ma tahaksin siiski teile öelda, et midagi on nagu selles osas muutumas, kuid me tõepoolest eh, tahtsime tagada selle, et adeneks, et edeneks eksport, sellepärast et see on hädavajalik eh, majanduse jaoks. me eh, püüdsime nendele selgeks teha, et kui majandus toimib, siis sellest on kasu. Grand Shalom on üks see ületuskoht, mida me nägime. kõigepealt me ehm, aitasime sinna ju, luua teed, et oleks olemas infrastruktuur, siis on vaja ka ehm, seadmeid, millega on võimalik skaneerida kaupu ja kolmandaks on vaja koolitada inimesi, palestiinlasi me kulutame selle projekti jaoks kolm miljonit eurot, aga seda on vaja teha. loomulikult mina tahaksin näha tunduvalt laiaulatuslikumaid lahendusi eh, Palestiina jaoks, aga asjad ei lähe kergesti ja me saame lihtsalt natukene panna õla alla selleks, et olukord leevenduks Ehm, ehm, nüüd üks eh, piiriületuskoht on, me vaatame ka eh, teisi piiriületuskohti ja see on see, kuidas me püüame eh, mm, olukorra lahendamisele kaasa aidata. inimesed peavad saama liikuda, piiriületus peab toimuma ja see peab toimuma kõik nii kiiresti kui võimalik. mul ei ole midagi selle vastu, kui mind rünnatakse, aga tegelikult palun jääge faktide juurde teie räägite et eh, me kulutame liialt raha, aga tegelikult meie kasutame, meie mm, toetame stabiil-, rahastame stabiilsusinstrumenti, me toetame eh, laialdaselt seda regiooni, me toetame eh, Iraaki ja me tahame toetada ka Egiptuse ja Tuneesia inimesi ja selleks on meil raha, see raha ei lähe mitte minu büroo ülalpidamiseks meil on olemas kuuskümmend eh, miljonit eurot Eh, me kasutame seda terves regioonis ja see on tunduvalt väiksem summa, kui eh, Suurbritannia eh, välisministeeriumi kasutuses on ja palun ärge siis süüdistage mind sellest, et ma lasen miljardeid tuulde, see ei ole üldse õige. me püüame raha kulutada nii hästi kui võimalik inimeste huvides, kes selles regioonis elavad me anname seda raha inimestele, kes eh, eh, tahavad saavutada seda, mis on nende õigus. oluline on see, et kui me esitame, ehitame üles platvormi Lähis-Idas Eh, eh, eh, millelt tegutseda, siis me peame mõtlema siin Liibanonile, mõtlema teistele riikidele, tegemist on rahuprotsessiga, aga ka teiste protsessidega. me peame mõtlema Egiptusele ja teistele riikidele, ma sageli räägin välisministritega. ja tõepoolest niimoodi me saavutame muudatusi, mis puudutab Eh, eh, suhteid, siis eh, ma töötan väga tõsiselt suhete kallal Iisraeliga, suhete kallal ehm, palestiinlastega. ma pean pikki kõnelusi, ka eraviisilisi kõnelusi, ma austan neid inimesi, kellega ma suhtlen ja tõepoolest asi on selles, et lahendus peab olema kahe riigi loomine ning oluline on ka see, et need mõlemad osapooled austaksid neid positsioone, mis meil on. ma saan mängida seda mängu ainult nende reeglite järgi, mida ma mõistan, mida ma oskan mängida. mul ei ole aga võimu teha midagi ära teiste riikide eest. me saame kasutada oma majanduslikku ja poliitilist musklit selleks, et toetada õigeid protsesse, et need protsessid areneksid ja midagi muud me teha ei saa siin viidati ka naabruspoliitikale, öeldi, et see on läbi kukkunud, aga see ei ole õige. meil on vaja eh, poliitikat eh, üle vaadata, Stefaniga me seda tegimegi, me eh, töötame selle nimel, et meie poliitika muutus tõhusamaks, et me oleksime paindlikud, et me saaksime äh, aru, et erinev lähenemine on vajalik erinevate maade puhul ja et me niimoodi erinemise lähenemisega tõepoolest suudaksime toetada inimeste väärtusi ja püüdlusi, mis nendel on. Äh, eriesindaja, äh, mina Äh, seda ametikohta ei loonud, kuid ma arvan, et see ametikoht on äh, äärmiselt oluline, sellepärast et just nimelt tema on ähm, poliitika ähm, äh, keskmes ja kui Olle Schmidt on selle tööga ühele poole saanud, siis me vaatame, mida me saame veel ära teha selleks, et Euroopa oleks paremini esindatud. ja siis küsiti minu käest ka nende Iraani sõjalaevade kohta mina sain aru, et iraanlased ütlesid niimoodi, et nendel on tegemist õppusega, et nad tahavad võidelda Somaalia piraatide eh, vastu ja selles raamistikus said nad minna läbi Suessi kanalist. nii eh, palju tean mina sellest eh, asjast, et tegemist oli õppusega ja minu arvates Egiptusel ei olnud mitte mingit põhjust öelda nendele ei, te ei tohi minna läbi Suessi kanali. Eh, ma tänan lugupeetud parlamendisaadikud selle arutelu eest ja me käsitlesime neid teemasid nii palju kui võimalik oli. suur aitäh ja proua Ashton, me täname teid ja teil on täna olnud väga raske päev, te olete palju tööd teinud siin selles kojas täna, nii et, et aitäh, et tulite. Te olete andnud meile suurepärased ja üksikasjalikud vastused, niisiis kolleegid, arutelu on lõppenud ja kohtume jällegi homme seega siis neljapäeval, kümnendal märtsil kell üheksa hommikul, äh, kus me kohtume siis kuni kella üheni ja siis jätkub istung kella kolmest kella viieni, päevakord on välja, äh, on avaldatud meie veebileheküljel, niisiis istung on täna